kallid kolleegid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 Äh, vastavalt äh, Euroopa Parlamendi, vastavalt Euroopa Parlamendi liikmete valimise seaduse järgi kuulutan ma Euroopa Parlamendi esimese istungi avatuks. kallid kolleegid, ma palun, et te tõuseksite püsti Euroopa Liidu hümniks. liebe Kolleginnen und Kollegen, kallid kolleegid, ma tahaksin tervitada teid Euroopa Parlamendi esimesel täiskogu istungil. ma tahaksin õnnitleda neid teie hulgast, kes on parlamenti tagasi valitud, samuti õnnitleda neid, kes on siia valitud esimest korda ligemale pooled äh, saadikutest on uued, nad on siin saalis esimest korda. ning äh, mul on eriti hea meel näha et, et äh, kolmkümmend viis protsenti saadikutest on naised sada seitsekümmend miljonit Euroopa Liidu kodanikku osales Euroopa Parlamendi valimistel ning meie töö, teie töö äh, on töö selle nimel, et ühendada Euroopat, ärgem iial unustagem seda, et Euroopa Liit rajaneb väärtustel. väärtustel nagu inimõigused, demokraatia, vabadus, rahu Need on need väärtused, mille alusel me siin tegutseme. meid ühendab solidaarsus. pidagem äh, alati neid väärtusi silmas oma töös, austagem üksteist. kui me seda teeme, siis me oleme edukad. aga nüüd läheme tänase päevakorra juurde vastavalt äh, kodukorrale juhatab seda istungit ametist lahkuv president ja sellel istungil ei tegeleda teiste asjadega kui presidendi valimine ning äh, saadikute mandaatide